suur tänu, kolleegid. nüüd oleme jõudnud hääletuste selgituste juurde. esimene raport, millest me täna praegu räägime, proua, on härra Ertugi raport ja sõna saab proua Šoidrova, palun. proua Šoidrova, oodake üks hetk, kallid kolleegid me oleme jõudnud äh, hääletuste selgituste juurde, nii et palun lahkuge saalist vaikselt, proua Raidla.